Euroopa Parlamenti äh, härra Pablo, Pablo Iglesiase asendajana ning äh, Jimenez Barba on samuti asendusliige, kes asendab härra Fernando Maura Barandiarani ning need muudatused jõustuvad kahekümne viiendal novembril kaks tuhat viisteist. parlament võtab teadmiseks härra Benito Siluaga ja proua Jimenez Barbati valimise ning äh, ma tervitan siinkohal neid uusi kolleege ja tuletan meelde, et nad hakkavad Euroopa Parlamendi istungitel osalema ning neile kohalduvad täielikult kõik Euroopa Parlamendi liikme tingimused vastavalt meie kodukorrale